just cancelled. So, Mr. Pospish. Okay. Kérem a kollégákat, hogy aki elsz... Kallid kolleegid, kõik, kes on ähm, meie suurest saalist lahkumas, palun ähm, tehke seda kiiresti ja vaikselt, et me saaksime jätkata hääletuste selgitustega. Äh, kallid kolleegid, esimene raport äh, Euroopa Liit ja mitmekülgne transport ähm, härra Pospišil. suur tänu. püüan selgitada, miks hääletasin selle raporti poolt. leian, et